kui vastuväiteid ei ole, siis ma saadan edasi vastu võetud resolutsioonid nendes ette nähtud isikutele. osa istungjärk on lõppenud ja istung on ka lõppenud.